pannakse ette komisjonide liikmeteks, see nimekiri on äh, avaldatud selle protokollis ja see, võite selle kõigiga tutvuda. Angeelika Vertmann andis mulle teada, et ta soovib, et ta astus äh, ALDE fraktsiooni liikmeks. rahvusvahelise kaubanduse komisjon soovib parandada ühte dokumenti, mille vastu on võtnud juba Euroopa Parlament. vastavalt artiklile kakssada kuusteist lõige neli kodukorras on see parandus vastu võetud siis, kui